Dear President, Guten Abend. tere õhtust, austatud äh, kolleegid. istung jätkub ja järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Šenaku raport Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ja sõna on raportööril, palun president. parlament räägib täna raportist, mille ma olen esitanud põhiseaduskomisjoni nimel. teemaks on Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja nende rahastamine Euroopa Parlamendi kaudu. Need erakonnad on juba olemas, aga hetkel ei ole määrust, mis sobiks kokku Lissaboni lepingu artikliga kümme punkt neli. seal mainitakse Euroopa tasandi erakondi, mis annavad oma panuse euroopalikku poliitilise teadlikkuse tõstmiseks. samuti annavad nad oma panuse kodanike poliitilise tahte väljendamisele. Need erakonnad ei saa toimida rahvusvahelise mittetulundusühinguna või äh, Belgias registreeritud mittetulundusühinguna. seetõttu me olemegi teinud äh, omapoolsed ettepanekud ähm, vastava määruse kohta parlament tegi esimese ettepaneku juba kahe tuhande kolmandal aastal, siis veel Lissaboni lepingut ei olnud, nüüd see meil on. samuti äh, on meil juhatuse otsus veebruarist ja põhiseaduskomisjon kuulas ära kõikide parteide arvamused, me suhtlesime parlamendi juhatuse peasekretäriga, vaatasime läbi läbipaistvus ja kontrolli kriteeriumid, kuulasime ära kontrollikoja ja nüüd äh, oleme jõudnud nii kaugele, et Euroopa Komisjon tuleb välja omapoolse ettepanekuga, et luua Euroopa tasandi erakondade süsteem. loomulikult peavad sellised erakonnad vastama teatud äh, kriteeriumitele, nagu on siin raportis ka kirjas. kõigepealt äh, tuleb äh, eristada Euroopa erakonna tunnustamist ja rahastamist. rahastamise aluseks on see, et vähemalt üks Euroopa Parlamendi saadik peab äh, esindama antud Euroopa tasandi erakonda. nii et äh, selline on meie ettepanek, mis äh, puudutab siis mitte ainult äh, erakondi, vaid ka nendega seotud sihtasutusi. ja nüüd jõuamegi väga olulise punkti juurde. meil tuleb äh, luua juriidiline ja poliitiline raamistik nendele erakondadele. selleks, et erakonnad saaksid tegutseda Euroopa õigusraamistikus nad peavad alluma Euroopa õigusaktidele. põhiseaduskomisjon on ettepaneku heaks kiitnud, tegime väga vähe muudatusettepanekuid, aga lõpuks me jõudsime sellele tulemusele, et meil tuleb tugevdada demokraatlikku mõõdet. kodanikud peavad olema paremini esindatud ja selle me saavutame luues sellise erakondade süsteemi. nüüd rahastamisest kümme protsenti on see omavahendite määr, mida me välja pakume. lisaks sellele võib erakond koguda annetusi ja seda määra suurendame kaheteistkümnelt tuhandelt eurolt kahekümne viie tuhande euroni. suur tänu, ma loodan, et äh, täiskogu kiidab selle heaks. järgmisena volinik Sevtšovitš, palun suur tänu, president, võimaluse eest rääkida siin teiega teemal Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud sihtasutused ja suur tänu proua Žanakole selle algatusraporti ettevalmistamise eest. tegemist on ka komisjoni arvates väga olulise teemaga, sest et Euroopa tasandi erakonnad mängivad olulist rolli Euroopa poliitilises konstruktsioonis oluline on, et äh, käsitletakse teemasid Euroopa perspektiivist enne valimisi, siis ei saa valimisi kaaperdada sisepoliitilised teemad. tervitan teie raportit ja jään äh, ära ootama arutelusid täna ja ka tulevikus. määruse artikkel üksteist näeb ette, et äh, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks äh, tuleb välja tulla vastava raportiga, mis puudutab äh, siis neid erakondi ja nende rahastamisesse tehtavaid muudatusi. nüüd me tervitame olemasolevat raportit, mille on koostanud proua Žanako, aga tõesti oleks võimalik äh, praegust rahastamist ja määrust äh, parandada. siin kutsutakse üles nüüd äh, komisjoni vaatama läbi regulatsiooni kaks tuhat neli murd kaks tuhat kolm ja kui parlament jõuab järeldusele, et praegust seadusandlust tuleb muuta või et on vaja uut seadusandlust, siis komisjon vaatab tõsiselt need lõppjäreldused läbi ja kui vaja, siis me tuleme välja vastava algatusega. komisjon mõtleb järele ka selle üle, kuidas määrust kaks tuhat neli murd kaks tuhat kolm oleks võimalik parandada pikas perspektiivis et äh, tugevdada Euroopa tasandi erakondi ja sihtasutusi niimoodi, et meil tekiks ähm, Euroopa avalik äh, poliitiline kultuur. tegemist ei ole nüüd äh, esimese korraga, kui parlament on pannud Euroopa tasandi erakondade statuuti, me oleme rääkinud varem ka sel teemal põhiseaduskomisjoniga, oleme läbi viinud uurimuse, mis tõi välja mitmesugused keerulised äh, praktilised ja põhiseadustega seotud äh, küsimused. nii et äh, seda küsimust tuleb põhjalikult äh, ja detailselt analüüsida. sama puudutab mõningaid teisi aspekte, mis on selles raportis välja pakutud. näiteks tuleks muuta finantsregulatsiooni kohati ja komisjon leiab, et meil tuleb äh, tõsisemalt kaaluda seadusloomealaseid muudatusi ja nendega kaasa äh, tulevaid meetmeid. proua Ženago raport äh, tõstatab küsimused, mis on Euroopa integratsiooni ja demokraatia äh, keskmes, äh, nendele küsimustele tuleb pöörata põhjalikult tähelepanu ja seda nii täna siin arutelu raames kui ka tulevikus. suur tänu, volinik äh, Šefčovitš, nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Kasiini, kaks minutit, palun. president, volinik, alustuseks tahaksin tahaksin ma tänada proua Janakud väljapaistva töö eest. rääkides poliitilistest parteidest, tuleb arvesse võtta kahte probleemi. üheski riigis ei peeta neist eriti lugu ja kui toimuvad Euroopa valimised, arvatakse, et parteid ajavad taga liikmesriikide, mitte Euroopa huve ja avalikkus ei pea poliitilistest parteidest just palju. seda tuleb muuta. mitte ainult Lissaboni lepingus, nagu juba kuulda oli, vaid suuremas osas põhiseadustes öeldakse, et poliitilised parteid on, eksisteerivad rahva huvides ning nad mängivad kriitilist ähm, rolli üldise huvi teenindamisel ning demokraatia arendamisel. ma räägin siin ju liikmesriikide põhiseadustest. meie peame seega paika panema Euroopa põhikirja. Euroopa partei peaks olema ainult oma liikmesriikide parteide summa. meil on tarvis parteisid, mis mõtlevad ja tegutsevad euroopalikult. kui me koostame ühtse Euroopa valimisõiguse äh, ning loome ka üht, ühtse Euroopa valimisringkonna lisaks liikmesriikide valimisringkondadele, on see veel tähtsam. ma tahaksin tänada volinikku tema poolt öeldu eest, minu komisjon on tõsiselt nende küsimuste kallal tööd teinud, aga Euroopa Komisjon peab välja tulema nüüd oma algatusega, mis läbi Euroopa poliitilised parteid langevad Euroopa õigustiku alla, mis kehtiks kõikides liikmesriikides, et neil oleks ka ühtne organisatoorne staatus, et nad saaksid esindada Euroopa avalikkuse huve. suur tänu raportöörile ning suur tänu, härra volinik, teie lubaduste eest. suur tänu, härra Kassiini, järgmisena härra Guerrero Salam. kolm minutit. suur tänu, president, härra volinik, proua Janaku suur tänu selle raporti eest. ma arvan, et see on väga kasulik ka komisjoni jaoks, kui ta kavatseb astuda samme, loomaks paremat süsteemi, mis kaitseks Euroopa poliitilisi parteisid. Euroopa demokraatia on tõeliselt esindusdemokraatia. esindusdemokraatia on olnud äh, val-, valdavaks Euroopas üheksateistkümnenda sajandi keskpaigast, kui kõik inimesed hakkasid saama valimisõigust. seeläbi said inimesed juhtida ka oma saatust. vahel aga on meil tarvis läbi viia reforme. meil on tarvis uusi eneseväljendamisviise ja selle kallal ongi ka meie parlament tööd teinud pärast seda, kui vastu võeti kodanikualgatus. demokraatia jaoks on tarvis ka vaba esindatust. ja esindatus ei saa olla vaba ilma pluralistliku konkurentsita, mille võimaldavadki poliitilised parteid. Nad on hädavajalikud vahendid poliitilise osaluse tagamiseks. Nad kujundavad avalikku arvamust, nad pakuvad ka alternatiive. Nad äh, koordineerivad ja harmoneerivad sotsiaalseid huvisid, nad aitavad parandada kommunikatsiooni rahva nõuete ning äh, juhtiva klassi vahel poliitiliste parteide teoreetikud ütlevad, et poli-, parteid ei eksisteeri selle jaoks, et avalikkusele tutvustada valitseva klassi huvisid, vaid vastupidi. siseriiklikult on see süsteem toiminud ning nüüd on tarvis see toimima panna ka Euroopa tasandil. me üritame luua raamistikku, mis läbi parteidel on Euroopa tasandil võimalik tegutseda. nii, nagu nad on tegutsenud riiklikul tasandil. selleks on tarvis anda parteidele õiguslik staatus ning sellega tegeleb ka meie raport. parteid mis tegutsevad, me räägime siin parteidest, mis tegutsevad demokraatlike reeglite põhjal ning mis on kohapeal esindatud. Nend-, samuti on tarvis, et rahvas neid toetaks. me soovime, et komisjon paneks paika uued meetmed, mis äh, täiustaks praegust olukorda poliitiliste parteide tööde juhtimisel. suur tänu, järgmiseks kaks minutit, härra Iltšev. Nagu suur tänu, president, proua Janako raport lähtub viimaste aja sündmuste loogikast selle eesmärk on tõsta kodanike huvitatust Euroopa Liidu vastu. selleks, et reguleerida Euroopa tasandi erakondade staatustena, tähendab luua ka kodanikuühiskonnas äh, piiriüleseid ühendusi. see raport on oluline, sest see aitab kaasa Euroopa poliitiliste erakondade tuntuse tõusmisele äh, kui poliitilisele instrumendile esitati rohkem kui sada muudatusettepanekut sellele raportile, millest tulemusena sündis seitse kompromissettepanekut ja see veel kord näitab huvi, mida kõik parlamendiliikmed on selle raporti vastu üles näidanud. mõte, et Euroopa poliitiline süsteem oleks paindlikum, vastavam poliitilistele arengutele ja atraktiivsem, on üks eesmärke ja see aitab kaasa Euroopa era-, tasa, Euroopa tasandi erakondade süsteemi ühtlustamisele. eesmärk ei ole mitte moodustada üks ühtne Euroopa erakond, vaid kehtestada üks ühtne mudel, vorm, mis tagab nende erakondade sünkroonsema tegevuse see raport ja sellele järgnevad arengud peaksid nüüd kaasa tooma muudatuse staatus quo's siis siiani on Euroopa tasandi erakonnad olnud lihtsalt riiklike parteide käepikenduseks. selles kontekstis me peame mõtlema ka Euroopa kodanikele vahetu liikmelisuse võimaluse tagamisele. raportis on puudutatud ka mitmeid tundlikke küsimusi, näiteks õigesti tehakse vahet Äh, erakonna äh, asutamise kriteeriumite ja äh, erakonna tegevuse rahastamise kriteeriumite vahel. raportit on vaja toetada, et komisjon saaks alustada tööd uue jaotise koostamisel finantsmääruses, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade rahastamist. kolleegid härra president, austatud kolleegid, selge õiguslik raamistik Euroopa erakondadele on väga oluline, et luua Euroopa kodanikuühiskond ja arendada poliitilisi arutelusid. me saaksime niimoodi anda panuse ka sellele, et Euroopa valimised toimuksid tõesti Euroopa argumentide Euroopa teemadega, mitte siseriiklikult nagu seni. nii et ma tänan proua Žanakort selle raporti eest me andsime omapoolselt äh, ka aktiivse panuse, me ei olnud äh, alguses nõus kõigega, mille osas kokku lepiti, aga tulemusega me oleme siiski rahul, juhin tähelepanu mõningatele olulistele punktidele. oleme arvamusel, et erakonnad äh, kes tahavad osaleda demokraatlikus konkurentsis, peavad ise olema ka demokraatlikud ja see puudutab mitmesuguste organite valimist, nimekirjade koostamist, kogu nende tegevust ja see on kõik võetud nüüd sisse siin äh, lõikes äh, viis. ja veel üks oluline punkt. nõue et üks parlamendi liige oleks juba Euroopa Parlamendis. nüüd on see nõue kehtiv ainult rahastamise kohta. tunnustamine ja rahastamine on seega eraldatud. Neid vaadatakse erinevalt. nii et peab olema tagatud konkurents, peab olema võimalus uutele parteidele äh, turule tulla nii-öelda, aga loomulikult rahastamine tuleb siduda teatavate miinimumnõuetega, nii et me oleme nõus tulemusega, olgugi et me oleksime veel tahtnud seda täpsustada ja oleme teinud ka vastava muudatusettepaneku. suur tänu, kolleeg Hefner, nüüd härra Hännen, kaks minutit. Is... president, demokraatia ei ole mitte äh, perioodiline õigus Äh, mida me kasutame valimiskasti juures, see sõltub ka äh, seostest valitsusega. selleks, et demokraatia funktsioneeriks, on vaja demost, kogukonda, äh, millega me samastume, kui me räägime sõna me Ja vastasel juhul me jääme nüüd kraadusega. meil on vaja sellist võimu, mis rakendab õigusriigi põhimõtteid. ei saa luua institutsioone või esindusorganisatsioonil bürokraatlike meetoditega, me oleme seda loonud Euroopa Liidus. oleme loonud ka Euroopa Parlamendis selliseid erakondi, viinud läbi valimisi, kuid me ei saa panna inimesi tundma ennast eurooplastena, nagu mõni tunneb ennast norralase, jaapanlase või portugallasena erakonnad peavad orgaaniliselt välja kasvama, eh, kui kogukonna liikmed tunnetavad, et neid seovad ühised huvid ja seda me ei saa teha bürokraadi äh, ähm, kirja või avalike rahaliste vahendite abil. kui me räägime äh, piiriülestest äh, ähm, erakondadest, meie oleme selle vastu, me oleme vastu selle ühtse põhikirjale ja meile tundub, et praegust majandusolukorda arvestades on liiga palju rahalisi vahendeid selleks eraldi ja ma Äh, viitan ka NUDAFi äh, ettepanekule nende piiriüleste ähm, erakondade loomiseks. me ei saa muutuda eurooplasteks, kui me kulutame ainult avalikke vahendeid. kui me kõik oma kullevarud ja riigikassa rahad paneme kokku isegi, siis me ei saa. härra Scholz, poolteist minutit, palun. härra president, volinik, kolleegid ma tervitan äh, seda, kui Euroopa Parlament tõsiselt äh, tahab demokratiseerida otsustamisprotsesse ja teeb ka praktilisi samme. see puudutab äh, ka Euroopa tasandi erakondade arendamist. aastaid on nad olnud juba osa poliitilisest reaalsusest, aga nad ei ole olnud võrdsed partnerid meil on vaja poliitilisi erakondi ka Euroopa tasandil. oluline on, et neil oleksid sisemised demokraatlikud struktuurid ja nad mängiksid olulist rolli Euroopa Parlamendi valimistel ja avalikkuse teavitamisel mis puudutab konkreetset raportit, siis ma oleksin raportöörilt soovinud rohkem julgust parlamendi algatusõigus äh, võimaldaks meil teha suure sammu edasi parteide süsteemi arendamisel Euroopa Liidus. paljud kodanikud ootavad seda sammu ja kutsuvad meid seda tegema Euroopa ja siseriiklikud äh, otsustamistasandid, äh, mõlemad äh, peavad olema läbipaistvad ja teineteisega seotud. Euroopa Parlament peaks nüüd otsustavalt kutsuma üles komisjoni ja nõukogu vastavate algatustega välja tulema ja ma ootan konstruktiivset koostööd komisjoni ja nõukoguga. suur tänu, kolleeg Scholz, nüüd härra Agnew, palun üks minut. will allow you see õigusakt võimaldab loopida raha referendumi kampaaniades, kampaaniatesse tagamaks, et saavutataks nii-öelda õige tulemus. esimest korda vahelduse mõttes korraldab Ühendkuningriik iga kord referendumi, kui te kavatsete meilt võimu ära võtta. nüüd aga kavatsete te võtta meie maksumaksjatelt äh, raha ära ja võtta ta täiesti õigete inimestena nad Euroopa perre. Andrew Duff on pärit minu valimisringkonnast, aga tema partei toetus on äh, hävi-, hävinud viimastel aegadel. nüüd soovib ta võimu tagasi saada Euroopa läbi. kunagi varem pole gerrymandering'i kasutatud öö, äh, nii labaselt. paljud minu kodumaal on ammu juba oodanud sellist referendumit, aga mis võimaldaks meid täielikult eemaldada teie kontrolli alt. suur tänu. Äh, härra Bronsile on proua Sinclairilt lisaküsimus. suur tänu. härra Agnew, kas te nõustute minuga, et partei, mis võtab vastu sellist äh, äh rahastamist Euroopa parteina peab nõustuma ka Euroopa õigustikuga kõikidel ja selle rakendamisega kõikidel tasemel ning seeläbi on nad kaotanud oma põhimõtted, kas te nõustuksite minuga? kas te küsisite küsimu-, jah, küsimuse, jah? jah. me kavatseme seda võimalikult palju ära kasutada sest me kasutame siin saatana raha Jumala töö tegemiseks. kas te siis nõustute Euroopa õigustiku rakendamisega? ei, loomulikult mitte, sellepärast me siin ju olemegi. Herr Kollege Agnew, ich habe Sie gerade versehentlich mit Herrn Kollegen Brons bezeichnet. härra äh. Agnew, ma ajasin teid segamini kolleeg äh, Bronsiga, kes ei ole siia kohale ilmunud, äh, nii et sõna saavad siis järgmised kõnelejad, kõigepealt härra Tašovski, kaks minutit kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri ja komisjoni suurepärase koostöö eest suurepärase raporti kallal. kas me tõesti loome siin nüüd Euroopa teemust, nagu auväärne kolleeg härra Hännan just äsja ütles? ma ei tea, mina nii kaugele ei läheks. praegusel hetkel soovi, soo-, soovime me vist pigem suurendada Euroopa avalikku ruumi ja arendada Euroopa-alaseid arutelusid. mõte on selles, et tuua Euroopa kodanikud lähemale sellele, mille üle me siin vaidleme. ning lihtsamast lihtsam oleks ju siis rääkida nendega Euroopa küsimustest. ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina ei ole bürokraat, mina olen rahva poolt otse valitud selle koja liige eesmärk on suurendada Euroopa poliitiliste parteide nähtavust, me kõik kuulume nendesse ju, vaatama, olenemata sellest, kas me istume vasakul, keskel või paremal siin kojas. me üritame ennast rohkem nähtavamaks teha, sest praegusel hetkel keegi ei tea, mida me täpselt teeme, millised on parteide äh, äh, põhimõtted, milline on nende tegevuse lisaväärtus ja, ja seeläbi tulevikus võib-olla saame me Euroopa valimistel kampaaniat teha ka äh, Euroopa teemade põhjal, mitte siseriiklikest huvidest lähtudes. minu arvates on see kolmes, kolmel põhjusel oluline. see ettepanek toob tasakaalu parlamentaarsete fraktsioonide vahel ning to-, loob selge seose rahastamise jaoks. samuti ühtlustatakse Euroopa fondide, Euroopa parteide tegevus ning kolmandaks, muudab selgemaks Euroopa parteide rahastamise, mis minu arvates peaks olema meie kõiki eesmärk. suur tänu, härra Tšaskovski. proua Vlasikova-Peenova, kaks minutit. suur tänu, president asepresident, kolleegid, kui nüüd vaadata Euroopa integratsiooni ajalugu ning Euroopa Liidu ülesehitust, võib näha, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult liikmesriikide kogum, vaid ka poliitiline areen, kus on võimalus tõesti luua ühtne Euroopa ühiskond. meil, meil meil on olemas siseturg, ühtne õigusruum, aga meil on ka poliitilised parteid, mis mängivad oma rolli Euroopa ühiskonnas. parteide rolli tugevdamise läbi tugevdame me demokraatiat ja stabiilsust oma ühiskondades ning seeläbi, seetõttu toetan ma antud ettepanekut, millega muudetakse Euroopa parteide rahastamist, ma tänaksin komisjoni asepresidenti tema abi eest. ma arvan, et on oluline tagada, et parteidel oleks ühtne õiguslik staatus. see on aga võimalik ainult siis, kui me paneme selle õigusliku staatuse paika Euroopa tasandil ning poliitilist parteid saab luua alles siis, kui tegutsetakse vastavalt teatud reeglitele. samuti peab olema võimalik läbi viia rahanduslikke kontrolle. Euroopa parteid peavad olema rahastatud läbipaistvalt ja seaduspäraselt, see on ka tervitatav märk Euroopa kodanikele, sest see aitab neid nende igapäevases elus. Euroopa parteide põhikiri on hea samm edasi suhtluses meie kodanikega ja Euroopa huvide eh, edendamisel. suur tänu! suur tänu, proua Vlassikova-Peenova, järgmisena härra Tahv, üks minut. Uh, uh, erakonnad ei suuda nüüd eh, sammu pidada euro integratsiooniga Äh, demokraatlikul ja tõhusal viisil. asi on väga tõsine. on tekkinud lõhe, mis vajab täitmist. on vaja seda demokraatlikku sidet, mis aitaks ühendada kodanikud ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt teostatava võimuga. on saabunud aeg Euroopa tasandi erakondadele tegutseda jõulisemalt, mitte ainult riiklike erakondade äh, asendajatena, vaid nende tegevuse täiendajana ja äh, neil peaks olema võimalus konkureerida omavahel äh, ideede ja kandidaatide eest. Euroopa erakondade arendamine on kriitilise tähtsusega eh, piiriüleste nimekirjade ettepaneku jaoks, eh, mida meie koda arutab järgmisel kuul. ja ma kutsun üles parlamendi liikmeid toetama eh, proua Genako raportit, tehes seda julgelt ja täis optimismi, pidades silmas äh, demokraatia arengut. suur tänu, härra Tav. järgmisena saab sõna härra Alfonsi üheks minutiks. täna president Euroopa tasandi erakondade moodustamine kujutab endast suurt sammu edasi Euroopa demokraatia arengus ja Euroopa kodanike tahte väljenduseks. Genako raport liigub õiges suunas, lihtsustades ja soodustades Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste moodustamist. see laiendab erakondadele võimalusi saada rahalisi vahendeid ja krediidi sest nad peaksid olema suuteline tegutsema, suutelised tegutsema ka väljaspool Euroopa Liidu piire. see aitab kaasa Euroopas demokraatia tugevdamisele. ja mitte ei piira eh, poliitiliste erakondade tegevust. erakonnad peavad olema esindatud ka riiklikes või piirkondlikes eh, erakondades. minu kodumaal Korsikal on selline erakond ja meil on ka piirkondlik erakond, meil on mitu äh, kohta Korsika äh, seadusandlikus assamblees. ja kuigi me Korsika saarel moodustame enamuse, ei saa me kasutada Euroopa tasandi erakonna staatust. tänan, härra Alfonsi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 sisepoliitikat, näiteks äh, Poola liitumist euroga, teiste riikide poliitikud ei saa ju mõjutada sellist olukorda. erakondade rahastamine on küll äh, hea, aga me peaksime siiski toetama riiklikke erakondi ja kodanikuühiskonda. tänan kolleeg Kurski ja protseduuriline küsimus härra Vanderstopp. tänan, voorzitter um Eh, tänan, president. Te ütlesite täitsa õigusega, et sinise kaardi tõstsin hilja. härra Tafi kõne ajal ma tahtsin eh, sõna saada, ma ei teagi nüüd, mis saab eh, mul oleks küsimus nende rahvusüleste nimekirjade kohta, ma tahaksin selle esitada. jah, te võite esitada küsimuse, kolleeg Vanderstopp. tänan, president. minu probleem seoses äh, nende rahvusüleste nimekirjadega, mida härra Tahv mainis, seisneb äh, mitte selles, et, et need nimekirjad on olemas, aga probleem on selles, et äh, osaleda saavad äh, seal ainult need äh, erakonnad, mis tegutsevad vähemalt vii-, seitsmes liikmesriigis, minu partei võitleb ainult oma kodanike ees, see, mida teevad teised parteid oma riikides, see ei ole enam meie asi, kuidas siis seda kõike siin reguleerida, igal juhul meie jääme siis mängust välja. kolleeg Van der Stoop, eine Zwischenfrage ist eine minu-. kolleeg Van der Stoop, vaheküsimus on äh, pool minutit ja mitte minut. härra Tahv, palun. ettepanek, äh, mida ma propageerin, seisneb selles, et äh, riigiülesed nimekirjad peaksid sisaldama vähemalt kolmandiku liikmesriikidest ja kui härra Van der Stopp ei äh, suuda samade poliitiliste vaadetega kolleege kuuest liikmesriigist äh, koondada, siis äh, ta peaks äh, üle vaatama oma poliitiliste arvamuste mõju ja usaldusväärsuse. tänan, härra Tahvi, nüüd äh, kolleeg Sõnderkaart, poolteist minutit. tänan, president. kõigepealt tahaksin ma öelda, et äh, olen riiklike erakondade suur pooldaja ja ka Euroopa erakondade ja rahvusvaheliste erakondade pooldaja. aga erakond on midagi enamat kui lihtsalt äh, teatav äh, aparatuur. demokraatia jaoks on suur väljakutse selles, et äh, ei suudeta eristuda. Taanis on makstud lausa eraldi toetusi, et äh, erakonnad ei äh, kaotaks äh, liikmeid. risk on tihtipeale selles, et see bürokraatlik aparatuur ja tavaliikmed kaotavad omavahel sideme. tihtipeale erakonna aparaat hästi bürokratiseerub liiga tugevalt ja ma olen skeptiline selles suhtes, et äh, tekiksid Euroopa tasandi erakonnad, mida rasandatakse Euroopa tasandil. ma ei ole Euroopa tasandi erakondade vastu, aga nad peavad kasvama alt üles ja sellele teele ei ole seni antud äh, piisavalt toetust suur tänu, kolleeg Sõndergaard, nüüd saab sõna üheks minutiks äh, kolleeg Sarafrakos, palun. Καταρχήν συγχαίρω την εισηγήτρια κυρία Γιαννάκου για την ισορροπημένη και σωστή έκθεσή της. Και θεω... Tänan president, ma tahaksin õnnitleda raportööri proua Janakot väga hästi tasakaalustatud suurepärase raporti puhul. Euroopa tasandi erakondade areng on oluline tähtsus, olulise tähtsusega selleks, et aktiviseerida ühiskondlikku arvamust Euroopa Liidus. ja et tagada Euroopa kodanike huvide esindatus ja osalemine poliitikas. me elame ajastul, mil eh, poliitika ja poliitilised erakonnad on muutunud ebapopulaarseks põhjusel, et Euroopa kodanikele tundub, et neil puudub mõjuvõim, arvestades olukorda riigis. proua Giannaco raport aitab Euroopa tasandi erakondade olukorda parandada ja äh, aitab kaasa ka nende mm, ühise ja ühtse staatuse loomisele. ja see on oluline äh, Euroopa kodanikele, kes jagavad sama vaateid ja ideid Euroopa arengu suhtes. proua Singler, täna ma rääkisin juba siin kojas oma valimisringkonnas West Midlands ja need majanduslikud raskustes, mis nendel inimestel on. ja loomulikult nad ei taha, et üha rohkem raha kulutatakse poliitikutel, neil on niigi ligi palju poliitikuid nende seas ka parlamendisaadikud, kes kuulutavad raha kuid te tahate kulutada seda raha, et veel teha üks samm sellel teel, teil on parlament, president, teil on välisasjade nõustajad ja nüüd te tahate sinna patta panna ka erakonnad. sellega te loote äh, Euroopa Rahvaste Liidud ja tahad, tahate võtta nende põhimõtted, nende raha, kas te tahate osta oma teevõimule tänan, proua Sinclair. järgmisena saab sõna proua Nedeltšova kaheks minutiks. tänan, president. meie demokraatias parlament on kodanike hääletoruks ja siis on poliitilised erakonnad ja sihtasutused, äh, kus on need äh, mõttekojad ja need on need demokraatia ähm, mootoriks ja poliitilised erakonnad varustavad need kütusega. me oleme rääkinud sellest, Euroopa kodanikud ei tunne enam huvi Euroopa asjade vastu ja äh, me väänume käsi valimistel ja rahvahääletusest, kui me tahame tõelist demokraatiat, siis me peame mõtlema, milline peaks olema erakondade koht selles avalikus ruumis, mida me püüame üles ehitada. me oleme väga palju teinud juba tänu Lissaboni lepingule ja kodanikualgatusele ja nüüd erakonnad peaksid tegutsema ambitsioonikamalt, neil peab olema ka rahalisi vahendeid, kuid see ei tähenda, et suurerakonnad muutuksid hegemoonideks, ka väikestel erakondadel peab olema ruumi selles diskussioonis, selleks et võidelda erakondade negatiivse reputatsiooni vastu ja näidata, et poliitilised erakonnad ei ole sugugi demokraatia varikülg. ja ma usun, et seda avalikku ruumi, mida me püüame kujundada, äh, on vaja täita selge määratlusega ja rahastamise kriteeriumitega, see peab olema kõiki kaasav ja ei peaks eelistama suuri erakondi väikestele. vastupidi. ma tahaksin rääkida ka järjepidevusest Euroopa riikliku ja piirkondliku vahel. kui me selle põhikirja heaks kiidame, siis see tuleb ähm, Äh, tagada kooskõla siseriikliku õigusega selles küsimuses, et kõik tasandid oleksid omavahel seotud. ja me peame vaatama ka sellele, mida öeldakse lõikes kakskümmend kolm. Äh, me peame mõtlema sellele, kuidas saavad Euroopa tasandi erakonnad luua sidemeid ka äh, maailma teiste erakondadega, et jagada nendega demokraatlikku väärtusi üleilmastuvas maailmas, kus me täna elame. poliitiliste otsuste tegijad peavad äh, lahenduse pakkuma koos. suur tänu, proua Nedeltševa. härra Batšiitis. tänan, president, kallid kolleegid. Euroopa tasandi erakondade rolli tähtsust on sätestatud juba Lissaboni lepingus, mis näeb ette äh, tõhusa Euroopa poliitilise ruumi loomist. meie eesmärk on ähm, suurendada Euroopa kodanike huvi Euroopa Liidu asjade vastu ja kaasata neid otsustusprotsessi. selleks on vaja selgust ja läbipaistvust nende erakondade tegevuse reguleerimisel ning tagada ka nende erakondade asjakohase toimimise nendel erakondadel peab olema õige õiguslik alus ja maksubaas, et Euroopa kodanikud mõistaksid, kuidas need erakonnad töötavad. on oluline, et et eh, erakondade siseorganid tegutsevad õige an-, info alusel, et ka valimised nendesse organitesse oleksid läbipaistvad. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Tain. lugupeetud president, vähesed kodanikud teavad, et on Euroopa erakonnad ja sihtasutused olemas enamasti on need erakonnad asutatud vastavalt Belgia õigusele ja mida nad teevad, arutavad Euroopa teemade üle, korraldavad koosolekuid ja osalevad Euroopa valimistel. Lissaboni lepingu kohaselt äh, peaksid nad aitama kaasa Euroopa tasandi teadlikkuse tõstmisele ja nüüd pakutakse välja reformi nende parteide osas, nad saaksid tulevikus ähm, juriidilise isiku staatuse ja liberaalid on võidelnud äh, selle eest, et eristatakse Euroopa parteide ehk erakondade tunnustamist ja rahastamist. väga oluline on see, et äh, need erakonnad äh, põhineksid demokraatlikul struktuuridel, mis ei ole alati iseenesestmõistetav. suur tänu, nüüd härra Van Orden, üks minut. suur tänu, president. meie rahvaste arvamused suuresti liiguvad ühes suunas, kuid Euroopa äh, poliitikud teises. meie kodanikud ei soovi riigiüleseid poliitikuid nüüd soovib parlament veel rohkem rahva raha kulutada, samas kui meie riiklik vali-, riikide valitsused peavad tegema eelarvekärpeid. mina olen New Direct-, Directioni president, see on öö, uut poliitikat toetav öö, sihtasutus. kahe tuhande üheksandal aastal kulutati üheksa koma kolm miljonit eurot, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on see summa peaaegu kahekordistunud. minult küsitakse, miks meie fondi, me, miks me võtame selliseid rahasid vastu oma fondis vastus on, kui me seda ei tee, siis võtavad neid rahasid vastu teised poliitilised fraktsioonid ja seeläbi toetaksime me oma oponente härra president, me peame pigem leidma viisi, kuidas rahad riiklikesse eelarvetesse tagasi viia. suur tänu, härra Van Orden, nüüd üheks minutiks härra Šuntis. suur tänu, president. Euroopa Liit on majanduskriisis. samuti on meil tegemist poliitilise kriisiga poliitikuid nähakse järjest kaugemale liikumas kodanikest ning viimased valimised näitasid seda väga hästi. erakonnad, millel on ka oma iseloomujooned ju, peaksid aitama kaasa kodanike kaasamisele otsuste tegemistesse. et nad aitaksid kaasa meie ettepanekute edasiarendamisele, see on ju demokraatia alus. tagamaks, et neid ei survestata poliitiliselt ja rahaliselt liiga palju, on meil vaja tagada, et nad suudaksid tegutseda sõltumatult järgmisena härra Paška, üks minut. suur tänu see raport, mis tegeleb erakondade põhikirjadega, võtab kokku selle eh, eh, Euroopa üleste erakondade rahastamise problemaatika. proua Janaku on välja tulnud ka uute ettepanekutega Euroopa keskkonna parandamiseks. olulisem muutus on üleminek ühendusest Euroopa erakonnani, Euroopa erakonnale. samuti muudetakse sõltumatutest allikatest tuleva rahastamise määra kümnele protsendile. Euroopa Parlament eraldab sellistele erakondadele rohkem kui kolmkümmend miljonit eurot ning seetõttu me peame parandama läbipaistvust, selleks et tugevdada Euroopa Liidu toimimist, peame me toetama selliseid muutuseid. suur tänu, härra Paska, härra Van der Stoep, üks minut. suur tänu, president. vabaduse partei on Euroopa Parlamendis selleks, et kaitsta Hollandi kodanikke. me arvame, et Euroopa Liit ei kaitse Hollandi huvisid. me ei ole Euroopa Liidu vastu, aga me arvame, et see peaks piirduma ainult majanduskoostööga Euroopa poliitiline liit on meie jaoks vastuvõetamatu. võim peab olema liikmesriikidel, ainult nemad teavad, mis on nende kodanike jaoks parim. Euroopa erakondadel ei ole mingisugust lisandväärtust Euroopa kodanike heaolule ega ka Hollandile. Lissaboni leping ütleb, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa Euroopa poliitilise teadlikkuse ning Euroopa kodakondsuse olukorra parandamisele minu arvates on see naeruväärne avaldus. Euroopa kodanikud ei huvitu Euroopa erakondadest, kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande üheksandal aastal läksid miljonid eurod erakondade toetamiseks, see oli maksumaksjate raha, mis visati lihtsalt ära. Euroopa parteid peaksid olema võimelised ilma toetusteta funktsioneerima, kaasa arvatud Euroopa ülesed erakonnad, selline suhtumine nagu praegu on täiesti vastuvõetamatu. suur tänu, härra van der Stoep, härra Tussas, üks minut. ζήτημα που βάζει η έκθεση για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων peamine selle raporti poolt tõstatatud küsimus on erakondade ja sihtasutuste rahastamine ning Euroopa erakondade põhikirja loomine, et nad langesid Euroopa õigustiku alla. millel eesmärgiks on luua ühtne Euroopa erakondade mudel, mis puudutab nende eelarveid, siis me avame siin pigem Pandora laeka erakonnad muutuvad, satuvad surve alla nõustumaks Euroopa poliitikutega, poliitikatega, kui nad võtavad Euroopast raha vastu. me ei harmoneeri olukorda Euroopa erakondade jaoks, pigem töötame me vastu Euroopa tööliste liikumise eesmärkidele, suur tänu! suur tänu, nüüd vaba mikrofon proua Pasescu. suur tänu. läbipaistvus Euroopa erakondade jaoks on hädavajalik, kui me soovime toetada Euroopa väärtusi. meil on tarvis Euroopat, kus erakonnad on aktiivsed ning kodanikud oleks nende peamiseks mureks Euroopa põhikirja vastuvõtmine on oluline samm Euroopa erakondade õigusliku olukorra selgitamisele. kahe tuhande kümnendal aastal vastu võetud seadus Rumeenias peegeldab ka neid samu probleeme. Rumeenia avalikkuses arutati ka selle üle, kuidas rahastatakse parlamendisaadikute ja linnapeakandidaatide valimiskampaaniaid seda tuleks teha riigieelarvest, iga kandidaat saab üksteist tuhat kuussada eurot. see võimaldab valimiste pettusi ja korruptsiooni vähendada. inimesed soovivad ju professionaalseid kandidaate, suur tänu. suur tänu, proua Pasescu, proua Tots. suur tänu, president tänaõhtune arutelu on sümptomaatiline selle kohta, mis on Euroopas valesti. minu jaoks on hämmastav kuulata ja näha, kui kaugele on meie arutelu liikunud meie kodanike muredest. härra Tahv täiesti õigesti ütleb, et me peame täitma lünga Euroopa võimude ja üksikkodanike vahel, see on täiesti õige, aga seda lünka ei täida me Euroopa erakondade arendamisega. ja üks kõneleja ütles veel, nendele parteidele tuleb anda piisavalt ressursse nende ambitsioonide täitmiseks. härra Tahv, minge oma valimisringkonda nädalavahetusel ja, ja üritage ka kohalikele inimestele, kohalikele fondidele selgeks teha need vaated, kelle, fondidele, kelle eelarveid kärbiti kõvasti Ühendkuningriigi valitsuse poolt rääkige neile ka Lissabonist, suuremast föderalismist ja liigsest bürokraatiast, mis tuleneb meie institutsioonidest. suur tänu. suur tänu, proua Toot. ning äh, arutelu lõpetuseks saab sõna volinik Šefčovitš. tänan, president ja mina oma kokkuvõtvas sõnavõtus tahan veel kord tänada proua Džinakot raportist, sest nagu tänane arutelu selgelt tõestas, et see küsimus, mille ta oma raportis on tõstnud, on igati seaduspärane, see on Euroopa integratsiooni keskmes ja see on demokraatlik oma iseloomult. ja ma arvan, et arvamuste vahetus näitas selgelt, kui tundlikud need küsimused on. ja seetõttu ma tahaksin öelda, et kui homme te kojas kiidate heaks selle äh, seadusloome ettepaneku, siis komisjon täidab oma kohustusi raamlepingu järgi ja vastab selle resolutsioonile kolme kuu jooksul. kuid nagu tänasest arusest äh, oli tunda, on selge, et see saab olema väga tundlik äh, juriidiline ja poliitiline töö ees, sest paljud küsimused on nii juriidiliselt kui ka poliitiliselt äärmiselt tundlikud meie eelanalüüs, kui me räägime Euroopa tasandi erakondade põhikirjast, liigub selles suunas, et me peame väga põhjalikult uurima võimalikku õiguslikku alust, juriidilist vormi ja praegusel etapil ilmselt me vajame ka eraldi õigusakti selle küsimuse jaoks, sest määruse kaks tuhat neli aastast kaks tuhat kolm ülevaatamine ei oleks piisav sest see oli suunatud rahastamise küsimusele ja mitte erakonna äh, põhikirja ja äh, seisundi küsimusele. see on üks vaatenurkadest, millega me peame põhjalikult tegelema. mitmed sõnavõtjad äh, tõstatasid küsimuse ka finantsmääruse muudatuste kohta. jällegi me peame hoolikalt läbi vaatama, kas selleks on vajadus, ulatus ja ajastus me võtsime teadmiseks eh, üleskutsed ka selles raportis eh, tagada suurem paindlikkus. nagu te teate, me oleme juba võtnud vastavaid meetmeid tarvitusele aastal kaks tuhat seitse ja loomulikult me tutvume nende ettepanekutega väga tähelepanelikult kuid äh, on üsna selge, et väga raske saab olema kokku leppida muudatustes, e, et nad sisse viia juba praegusesse finantsmääruse selle rakendus sätetesse. loomulikult parlament on äh, seaduslooja ja on, omab õigust tõstatada see küsimus praeguses institutsioonivahelise protsessi raames, kui ta seda soovib. tänan, president, ja me ootame huviga järgmisi arutelusid selles küsimuses, kui resolutsioon on heaks kiidetud ja komisjon on valmis oma vastuse andma. suur tänu, volinik Šefčovitši arutelu lõpus saab sõna raportöör proua Šennaku. tänan, tänan volinikuga nende heade sõnade eest ja äh, nende kohustuste eest, mis ta endale võttis. ma olen tänulik ka nendele kolleegidele, kes avaldas tunnustust minu raportile. mis puudutab rahastamist, menetlust, erakonnad ei taotle rohkem rahalisi vahendeid ja kahe tuhande seitsmenda aasta määruse muudatus kutsub üles suuremale läbipaistvusele ja see on igati seaduspärane et erakonnad soovivad äh, nõnda äh, Euroopa tasandi põhikirja paremat määratlemist ja seda Euroopa õigustiku raames. see peaks rahuldama ka Euroopa kodanikke. ning äh, see aitab luua Euroopa tasandi erakondade tegevusele läbipaistvama äh, keskkonna ja need erakonnad on tõeliselt demokraatlikud. me soovime, et kodanikud tunneksid ennast Euroopa Liidu keskmes olevat, et nad saaksid rohkem võimalusi aktiivselt osaleda Euroopa Liidu poliitilises elus. suur tänu teile sisuka arutelu eest, hääletus toimub homme kaksteist null null. nüüd